So, herzlich willkommen zu uns. nii, südamest tere tulemast meie viimasele kohtumisele siin komisjonis käesoleval aastal. päevakorra kohta on meil siin ümberpaigutus, üheteistkümnenda ja kümnenda punkti vahetame omavahel ära ja põhjuseks on raportööri äh, kohaletuleku võimalused. nii, teine punkt meil on kõik keeled peale malta, horvaatia ja iiri keele. ja teil on terve rida lühikesi aruandeid delegatsioonide külaskäikude kohta, mis toimusid möödunud nädalatel, meil oli Hollandis delegatsioon ja seal kohtuti järgmise eesistujaga Hollandiga ja räägiti Eh, võrdsest töötasust, eh, samuti mobiilsuspaketist, eh, mis peab komisjonilt tulema ja käesoleval nädalal me arutame ka neid võimalikku muudatusi, mis selle paketiga Hollandi eesistumisel hakkavad toimuma. samuti vaesuse vastast paketti ja sotsiaalset kaasatust käsitleti selle delegatsiooni külaskäigu ajal ning eh, tervi-, töötervishoiu teemad olid arutusel, eriti kantserogeensed ained ja muud. ma ei hakka sellest põhjalikult rääkima, teil on kõik kirjalikult olemas. samal nädalal käis delegatsioon ka ILO-s Genfis. meil on saanud juba heaks traditsiooniks ILO-ga arutelusid pidada ja see üks päev, mis arutelud toimusid, oli väga intensiivne, rääkisime pagulaste integratsioonist tööturgu ILO e tegemistest Kreekas, samuti digitaliseerimisest ja samuti töösuhete tulevikust. ILO e järgmisel aastakongressil koostab e, dokumendi või otsuse, mis puudutab tarneahelaid ja sotsiaalset vastutust ja see annab võimaluse ka kaasa lüüa eh, sel teemal meile ja meil käis ka samal nädalal Portugalis delegatsioon ja aru, räägiti olukorrast Portugalis, eriti eh, sotsiaalolukorrast ja tööhõivest programmi järgsel maal. ja viimasel nädalal käis ka öö, eh, Kreeka äh, teemaline delegatsioon, aga sellega tegelevad edasi koordinaatorid. jah, ja nüüd ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et täna pärast meie koosolekut toimub koordinaatorite kohtumine kolmandal korrusel ja meil on ka <clears throat> pärast Äh, selline lõpukokteil plaanitud, kuhu kõik on südamlikult kutsutud. nüüd eelarve teemade juurde. Äh, siin on meil kokku nüüd pandud kõik briifingud, äh, kõik erinevad organisatsioonid, eelarve seisukohad, ETF, Eurofound, OSHA ja CEDEFOP, kohta ja George nüüd räägib sellest, et see raportöör ise ei saanud kohale tulla. jah, ma tänan. ma räägin härra Kaasa, David Kaasa nimel, kes paraku ei saanud täna pärastlõunasele kohtumisele tulla, ma teen inglise keeles selle ülevaate, sest härra Kaasa paber on inglise keeles koostatud ja tutvustan seda. meie koostame kuus arvamust kahe tuhande neljateist aasta eelarve täitmise kinnitamise kohta komisjon, täitevagentuurid, samuti veel konkreetselt neli agentuuri, mis kuuluvad ka tööhõivekomisjoni pärusmaale. nagu öeldud, ETF, Cetofop, Eurofound ja OSHA on need ning samuti finantsjuhtimise ja kontrolli eh, teemaline aruanne. dokumendid, igaüks ei tohi olla üle lehekülje pikk. kõigepealt, mis puudutab üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist aastaks kaks tuhat neliteist. see puudutab järeldusi peatükkides viis ja kuus iga-aastasest aruandest eh, kontrollikoja raportis ja räägitakse kahe, eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvest ja ära on toodud ka institutsioonide vastused nendele märkustele ja rikkumisi on täheldatud VKE-de puhul Horisont kakskümmend kakskümmend rakendamise ajal, aga tervitatav on see, et eh, VKE-del on siiski haldusnõuded lihtsustunud ja arvestades, kui palju VKE-d osalevad eh, selles programmis ja kuivõrd tähtis on see programm majanduskasvule ja tööhõivele, ei ole olukord sugugi halb. samuti lihtsustatud kulude kohta on arvamust avaldatud, halduskoormus on sellega vähenenud toetuse saajatele, aga meie palume nüüd, et Euroopa Komisjon eh, võtaks arvesse Kontrollikoja soovitusi, tagamaks, et Euroopa Liidu eelarve täitmine tõesti aitab kaasa majandus- ja sotsiaaleesmärkide saavutamisele, mis on kirjas strateegias kakskümmend kakskümmend. nüüd mõned aspektid, mis puudutavad nelja agentuuri. kõigepealt Euroopa eh, koolitusfond ETF finantsseisund on hästi kajastatud aruandes ja väga tõhus on olnud nende tegutsemine. üheksakümmend seitse protsenti kolme strateegilise eesmärgi täitmisel eh, puudutavad just kutseharidust ja koolitust nüüd, mis puudutab eraldiste summasid, siis on need kõrged, aga eh, neid on võimalik veel vähendada, kui prognoosida paremini tulevikus tegemisi. ja teatud paindlikkus, öeldi, on vajalik, mm, sest eh, see keskkond, milles ETF töötab, on väga dünaamiline ja ebastabiilsus valitseb poliitiliselt nendes riikides, kes naabruspoliitikas kaasa löövad. nüüd CDFOP-i kohta. Eh, arvamus on positiivne see puudutab ennekõike finantspositsioone ja rakendusmäär on väga kõrge eelarve täitmisel ja CDFOP koondas tähelepanu sellele, et toetab äh, äh, meie tegevuspoliitikaid, tööpuuduse vähendamist, äh, samuti oskustele on suunatud nende tegevus ja oskuste analüüsimisele, samas on, on ka viivitusi olnud nende hoonega ja sellepärast Sedefop ei saa täiel määral ära kasutada oma konverentsiruume. nüüd eh, Eurofond, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, samuti positiivne arvamus, nende finantsasjad on hästi kajastatud ja nemadki annavad oma panuse meie tegevuspoliitikate elluviimisele ja öö, eh, oma oskusteadmised annavad selle käsutusse. peamised näitajad on head, on väga nähtavad ja teevad tublit teadus- ja arendustegevust. ja väga teretulnud on see, et Eurofound eh, oma uurimistegevuse eh, koondas tähelepanu just noorte tööpuudusele ja korrektiivsed meetmed on ka rakendatud, mis puudutas eh, registreerimist ja andmebaasi ja sellel eh, Eurofondil on ka eh, tähtis sõlmida koostööleping vastuvõtva riigiga, et kõik oleks läbipaistev. nüüd OSHA kohta siin on ka korralikult eelarvet täidetud, see oli e, ka esimene aasta mitmeaastasest strateegilisest programmist, mis vältab aastani kaks tuhat kakskümmend ja väga positiivsed on olnud e, selle agentuuri saavutused e, esimesel programmi aastal strateegiliste ülesannete täitmisel ja nüüd on ka nende ruumid sisse õnnistatud ja kokkulepe Hispaania ametivõimudega. nüüd eelarve rakendamine eh, aastat kaks tuhat neliteist finantsjuhtimine ja kontroll agentuuride puhul eh, eh, tugineb teekaardile, mille ka on tehtud ka muudatusi eh, nende agentuuride struktuuris, aga selline kolmepoolsus kõigi nelja puhul säilib. ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et neljateistkümnenda detsembrini kaks tuhat viisteist saab muudatusettepanekuid esitada. suur tänu. lühidalt väga kena. Gregori Pirinski sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna. ma tänan. kõigepealt ma tahan tänada raportööri tehtud töö eest ja arvamuse, arvamuste eelnõude eest. ettepanekud on väga asjakohased ja on kirjas siin komisjoni ja detsentraliseeritud agentuuride kohta koostatud arvamustes võib-olla täiendavalt mõned märkused, mis meie arvates on asjakohased. mis puudutab Euroopa Komisjoni eh, üldeelarve täitmise heakskiitmist, jah, on tähtis rõhutada seda, kuivõrd oluline on lihtsustamine ja see lihtsustatud kulude variant on tõesti asjad lihtsamaks muutnud. kontrollikoda on leidnud, et lihtsustatud kulud arvestuse puhul on vigu vähem ja liikmesriike tuleb julgustada seda meetodit kasutama ning komisjon peab eh, kindlasti andma eh, täidesaatvatele ametitele võimaluse seda kasutada. Eh, liikmesriigid ei tohiks üle pingutada ja mitte keerulisemaks muutma neid äh, eeskirju, mis on Euroopa Sotsiaalfondi puhul Euroopa Liidu tasemel ette nähtud, sest sellega tekib täiendav koormus toetuse saajatele ja vead ka kasvavad. ja ma teen ettepaneku, et me julgustame liikmesriike riskide analüüse äh, rohkem kasutama ja komisjon peaks andma liikmesriikidele suuniseid ja ka tehnilist abi, et korrektselt oleks ellu viidud eh, juhtimise ja kontrolli meetmed. ja kindlasti on vaja ka vahetada parimat praktikat liikmesriikide vahel, sedagi peaks komisjon toetama. kontrollikoja aastaaruandes öeldakse, et vead on kasvanud eh, just tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas võrreldes aasta kaks tuhat kolmeteistkümnega ja Kontrollikoda kordab, et veamäär oleks väiksem, kui liikmesriikide asutused oleksid kasutanud ära kogu olemasoleva informatsiooni, enne kui nad maksetaotlused saatsid Euroopa Komisjonile. ja sellepärast me palume, et liikmesriigid paremini kontrolliksid üle ja ei paluks, et hüvitataks ebaõigesti arvestatud maksed palume ka, et liikmesriigid maksaksid abisaajatele kiiremini eh, selle aja jooksul, mis on eeskirjades ette nähtud. ja tulemustele orienteeritud eelarvestamine ja strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamine tööhõives ja sotsiaalvaldkonnas on meie jaoks väga oluline ja me tahame, et siin oleks eh, paremad näitajad, indikaatorid välja töötatud. nüüd, mis puudutab äh, agentuuri, siis siin on järgmised märkused. üldjoontes äh, finantskontroll ja juhtimine agentuuride puhul aastal kaks tuhat neliteist oli hea ja me tead-, toetame ka teekaarti ja neid tegevusi, mis komisjon läbi viis aastal kaks tuhat kolmteist ja teeksin järgmised ettepanekud agentuuridele, kutsume neid üles, kes ei ole veel välja töötanud äh, huvide konflikti raamistikku, tuginedes komisjoni suunistele, seda väga kiiresti teeksid ja need agentuurid, kus ei ole pettusevastast strateegiat, peaksid sellise strateegia võimalikult kiiresti vastu võtma. ja me tervitame ka äh, tulemuste indikaatoreid, mis komisjon on välja andnud, samuti suunised, mis puudutavad e agentuuride eeskirjade ellurakendamist, sest tänu sellele protsess lihtsustub, aega ja ressursse hoitakse kokku. me tervitame ka parima praktika vahetamist komisjoni ja agentuuride vahel. arvestame ka kontrollikoja märkusi, mis puudutavad väga suuri ülekandmisi kohustuste assigneeringute ülekandmisi aastast aastasse. jah, see osalt on ka agentuuride kontrolli alt väljas, lihtsalt arved ei laeku õigeaegselt või põhjuseks on mõne õppe, mõne hankekonkursi või projekti mitmeaastane iseloom. nüüd eh, eraldi agentuuride kohta eh, kaks tuhat neliteist näitab, eh, et kuidas nad on kasutanud eelarvelisi vahendeid, kõigepealt koolitusfond, eh, jah, tuleks neil paremini koordineerida oma tegevust Euroopa Investeerimispangaga, eh, kui kõneks on investeeringud väljaspool Euroopa Liitu ja mm, kindlasti suur väljakutse on pagulaste vool, mis tähendab seda, et nad peavad oma tulevasi eh, tegevusi sellest lähtuvalt planeerima. igatahes teeme ka kirjalikult oma märkused ja teeme hea meelega koostööd raportööride ja variraportööridega. suur tänu. ECR-i nimel Amjad Bashir. Anne Kiereke võtab üle. Arne. jah kallid kolleegid, mul oli hea meel näha, et sel aastal veamäär on üldiselt vähenenud, aga ma kardan, et see ei ole veel piisavalt väike ja murettekitav on see, et veamäär kasvas tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas. ma toetan härra Kaasa üleskutset, et oleks ranged menetlused, mis hoiavad ära eh, sellise vigade ohu selles valdkonnas. minu fraktsioon äh, Äh, ootab äh, aruannet äh, Euroopa noorsoalgatuse kohta ja noorte garantiifondi kohta. meie leiame, et nendes valdkondades ei ole maksumaksjate raha tõhusalt kasutatud. tähtis on, et me olemasolevad rahalised vahendid suunaksime VKE-dele, tagamaks, et meie kõige suuremad majanduskasvu mootorid saavad kasu rahalistest vahenditest sama palju kui suurfirmad nagu Kontrollikoda märkis, eh, tuleb julgustada VKE-sid osalema rahastamisprogrammides nagu Horisont kakskümmend kakskümmend ja RDF ja tänu sellele loomulikult kasvab ka eh, veamäära oht. tuleb leida tasakaal siin tagamaks, et oleks korralik süsteem eh, ebaõigete maksete hulga vähendamiseks, vigade vähendamiseks ja ECR tervitab samme tulemustepõhise tegevuspoliitika suunas ja me julgustame eh, selles suunas edasi liikuma. nüüd, mis puudutab agentuure, siis me oleme pikka aega olnud seda meelt, et need paljud agentuurid, mis meil on olemas, on väga ebaefektiivsed ja nende tegevuses on palju kattumisi ja üks hea näide on Euroopa äh, Kutseõppe Arenduskeskus ja Euroopa Koolitusfond. Äh, need on äh, parim näide selle kohta, kuidas kaks agentuuri annaks ühendada ja sellega annaks kõvasti eelarvelisi vahendeid kokku hoida. ma tänan härra Kaasat väga põhjalike tekstide eest, ECR-gi teeb mõned muudatusettepanekud küsimustest, mida ma juba puudutasin, tänan tuli härra Bashiri nimel. suur aitäh ja Mariann Harkin Alde nimel vabandas, et ta ei saa äh, osa võtta ja nüüd Lynn Boyden, ka teda ma ei näe siin. Äh, Thomas Nedžovitš, äh, teda ka ei ole. EFCD ei ole raportööri nimetanud, ENF, Dominic Martin, teda ka siin ei ole ja see tähendab seda, et me saame väga kiiresti teha. Jerzy Pledžitsi komisjonist saab nüüd siis sõna. Thank you very much for the, for the floor, Mr Chairman suur aitäh mulle sõna andmast, lugupeetud esimees, ma räägin väga lühidalt komisjoni nimel, Ehm, seoses sellega, mis puudutab äh, eelarve kinnitam-, eelarve täitmisele heakskiidu andmist äh, ja mainin ka erinevaid ameteid, äh, mina olen tööhõive peadirektoraadist ja vastutan täitmisele heakskiidu andmise küsimuse eest, mina tahaksin raportööri arvamuse projekti tervitada, mis eh, meie arvates juhib tähelepanu peamistele küsimustele, siin me näeme eh, seda, mis on eriti seotud just meie poliitikavaldkonnaga ja ma tahaksin lühidalt kommenteerida arvamuse projektis välja toodud kahte aspekti, kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, eh, et ääretult oluline on ka meie arvates see, et edasi toimuks lihtsustamine eriti just, kui me räägime äh, lihtsustatud kuluvõimalusi Euroopa Sotsiaalfondi küsimuses ähm, ja meie arvates härra Berinski Äh, vägagi õigustatult tõi selle arvamuse projektis välja. ja selles kontekstis äh, võib öelda, et äh, selles dokumendis on vägagi õigustatult öeldud, et see aitab halduskoormust vähendada, siis samal ajal on oluliselt, oluline rõhutada ka seda, et meie arvates toob see kaasa ka veamäära vähenemise ja veelgi olulisem on see, et see aitab keskenduda just tulemustele ja tegevusele, sest et eh, see toob kaasa selle, et liigutakse tulemustepõhisele finantseerimisele. teine asi, mida ma tahtsin rõhutada eh, ja mis on ka arvamuse projektis välja toodud, puudutab just eh, tulemustele suunatust ja see teema on eh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise aruteludes olnud vägagi ehm, arutusel eh, ja ühised poliitika eesmärgid Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa majandusjuhtimise poolaasta kontekstis on siin kontekstis ka väga tähtsad ja ma tahaksin rõhutada ka seda, et eh, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis on saavutatud viimastel aastatel olulisi edusamme, Euroopa Sotsiaalfond kui selline Äh, äh, on täielikuse vastavuses Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega sotsiaal- ja tööhõive küsimuste valdkonnas ja nendes valdkondades paika pandud eesmärkidega, aga loomulikult me suhtume väga tõsiselt ähm, Euroopa Kontrollikoja selle aasta aruandes ära toodud märkustele äh, ja me kindlasti äh, vaatame neid kui inspiratsiooniallikat, kui vähegi võimalik, selleks et äh, tulemustele suunitletust veelgi parandada tulevikus ja seda siis ähm, nii äh, sel kui äh, järgnevatel ähm, eelarveperioodidel. Need olid kaks kõige olulisemat asja, mida ma tahtsin rõhutada selle arvamuse projekti raames ja kui vaja, siis annan sõna ka kolleegidele, kui ei, siis äh, on sellega komisjonipoolne sõnavõtt sellel teemal lõppenud, aitäh! suur aitäh teile! ja ma annan ka teie kolleegidele sõna, kui nad seda soovivad. kas on sõnasoovi? kas komisjoni poolt soovib keegi veel sõna võtta? ei? Äh, väga hea, kui edasi sõnasoove ei ole sellel teemal, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes detsember kell kaksteist äh, ja palun pidage sellest ajast ka kinni. ehk siis mitte tööpäeva lõpp, vaid kell kaksteist päeval, kahekümne viiendal hääletame äh, ja kahe kahekümne teisel, kahekümne kolmandal märtsil, äh, lõpetame sellega ja nüüd jõuame edasi päevakorrapunkti number üheksa juurde, millega me puudutame olukorda Vahemerel äh, ja räägime vajadusest töötada välja Euroopa Liidu terviklik rändekäsitlus. Äh, sellel teemal on raportööriks või siiski arvamuse koostajaks Elizabeth Morin-Chartier, palun, teil on sõna. Merci infiniment, suur tänu teile, härra esimees tegemist on raportiga, mis puudutab olukorda Vahemerel ja vajadust töötada välja Euroopa Liidu terviklikku rändekäsitlust. tegemist on siis meie komisjoni arvamusega. vastutav komisjon on libe. Roberta Metsola ja Rahvaparteist Maltalt ning Kašetu Kienge sotsiaaldemokraat Itaaliast on arvamuse koostajad libes. kuidas läheneda sellele raportile poliitiliselt? kõigepealt tahaksin tuua välja siin kuus põhimõtet, millest me lähtume. kõigepealt soov töötada välja arvamus, millest oleks kasu, mis oleks realistlik ja konkreetne. teiseks see raport lähtub Euroopa Liidu ühest alustalast, milleks on solidaarsus. kolmandaks, arvamus peab olema tasakaalus, ei tohi langeda äärmustesse kus kiputakse poliitilistel eesmärkidel rändevoogusid ära kasutama ja see on kindlasti kõige olulisem asi, mida siin meelde tuletada. neljandaks, meie poliitiliseks eesmärgiks siinkohal on leida lahendusi väga tundlikule teemale poliitiliselt oleks aga samas väga ohtlik nendest teemadest kuidagi kõrvale hiilida. ja küsimus on siis järgmine, kuidas integreerida sisserändajad ja pagulased Euroopa Liidu tööturule, sest et ühelt poolt on ju vaja üles näidata solidaarsust, tagada nende integreerimine ning teiselt poolt tekib ikka ja alati vastasseis, sest et paljud meie mm, Euroopa Liidu kodanikest kannatavad kriisi tõttu. viiendaks, me ei saa lihtsalt öelda, et me võtame inimesed vastu, kui meil ei ole aimugi sellest, et mm, mida me neile siin pakkuda üldse saame. jah, see on põhimõtte küsimus, aga samal ajal meil peab olema ikkagi asjast selge nägemus ning viimaks arvamuses räägime me kolme tüüpi inimestest ja oluline on mitte neid inimesi segamini ajada, ühelt poolt pagulased, kellel on siis pagulase staatus, teiselt poolt varjupaiga taotlejad ning kolmandaks majanduspõgenikud. nii et härra esimees, sellised oleksid siis need kuus punkti, millest lähtume oma arvamuses kõigepealt nüüd tagasi esimese punkti juurde. komisjon on kiitnud heaks Euroopa väga ambitsioonika rändestrateegia ja meie loomulikult soovime olla sama ambitsioonikad nüüd teiseks meie arvates just keskpikas perspektiivis rände küsimuse kõige olulisem aspekt on just nimelt nende inimeste integreerimine, me ei räägi siin mitte lihtsalt piiride avamisest, äh, sisserändajate vastuvõtmisest Euroopa Liitu, ilma et me üritaks neid integreerida Euroopa Liidu ühiskonda. ja sellepärast me soovime komisjonilt kava, mis lähtuks sotsiaalsest integratsioonipoliitikast ja jätaks kõrvale ka tööturu aspekte. nüüd edasi, kolmas punkt, me rõhutame seda, et oluline on arvestada ka tööturu andmetega ja see käib muuhulgas ka äh, pagulaste ümberasustamise skeemi me ei tohiks kahjustada ei poliitilist ega sotsiaalset olukorda. ei ühes konkreetsel, konkreetsel territooriumil ega ka konkreetse rahva hulgas. ja just nimelt see on väga oluline teema ja mis on, tõstutab, tõstatab väga eriliselt just nimelt nii minu kodumaal kui ka isegi minu valimisringkonnas. neljandaks komisjon on arvamusel, et Euroopa Liidu vahendite kasutamine ning eriti Euroopa Sotsiaalfondi äh, vahendite kasutamine on täiesti võimalik selleks, et üritada integreerida äh, sisserändajaid, nii et äh, Sotsiaalfond on üks neid allikaid, kust võiks vahendeid võtta selleks, et integratsiooniprogramme rahastada, kuid me peame jääma samas väga ettevaatlikuks. nimelt ei tohiks lubada, et nende rahade eraldamine ei võtaks ära selliste projektide rahastamist, millest saavad otse abi Euroopa Liidu kodanikud, kellel on vaja neid vahendeid selleks, et integreeruda tööturul. me räägime siin noortest, naistest, samuti eakatest inimestest ja ka paljudest teistest. viies punkt. me palume, et komisjon koostöös Euroopa Liidu liikmesriikidega rakendaks ellu süsteemi, mis võimaldaks kiirendada diplomite vastastikust tunnistamist on ju ka selliseid sisserändajaid, kes on saanud väljaõppe, kuid seda teistes riikides, teises süsteemis ja loomulikult ei olegi neid võimalik tööturul integreerida, kui ei tagata nende hariduse vastastikune tunnustamine. kuues punkt. me hoiatame komisjoni selle eest, et äh, sisserändajate äh, ebaseaduslik töötamine on äh, väga ohtlik. ja siinkohal peame väga selgelt väljenduma ka sanktsioonide osas, mida on võimalik määrata sellistele tööandjatele, kes võtavad tööle sisserändajaid ja meil on selle kohta ju ka direktiiv, ühelt poolt, mis puudutab sanktsioone ja teiselt poolt hooajatööd aga meil peab olema siin äh, laiem süsteem selle jaoks. ning äh, lõpetuseks seitsmes punkt. väga oluline on meelde tuletada siin ohte, mis varitsevad nii tööandjat kui ka töövõtjaid. kui nüüd äh, töövõtja on varjupaiga taotleja ja ta kirjutab alla töölepingule, kuid tema varjupaiga taotlus lükatakse tagasi, siis mis saab edasi? see on siin väga tähtis teema. ja siinkohal peame samuti jääma ettevaatlikuks ja mõtlema kõikidele sellistele võimalustele juba ette. ning veel, me palume komisjonil olla ambitsioonikas, kui äh, tegemist on siin sinise kaardi direktiivi läbivaatamisega, see peab olema kindlasti selgesti mõistetav, läbipaistev, sest et eesmärgiks on ju tuua Euroopa Liitu kõrge kvalifikatsiooniga inimesi. nii et siin on selge Euroopa Liidu huvi. nii et kõigepealt selgitasin, millistest põhimõtetest lähtusime, edasi kirjeldasin meie välja toodud punkte muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes detsember meil avaneb kindlasti võimalus koostööd teha selleks, et teha muudatusi siia esialgsesse ettepanekusse, nii et suure rõõmuga teen koostööd kõikide variraportööridega kõikidest fraktsioonidest loodetavasti nii selle raporti puhul kui ka teiste puhul, härra esimees, nagu me eelmine nädal juba nägime, osutuvad meie mõttevahetused konstruktiivseks. me teame, et siin meie komisjonis on ikkagi eesmärk jõuda konsensuseni ning leida ühised lahendused probleemidele, mis põhimõtteliselt võiksid meid erinevatesse leeridesse jaotada. nii et me soovime ikkagi siin töötada välja tõeline käesolev küsimus puudutab poliitika Euroopa Parlamendis ja kindlasti ka kõik parlamendisaadikud ning fraktsioonid töötavad täpselt samas vaimus, tänan. suur aitäh! ja nüüd äh, härra Fernandes äh,, järgmiseks ma pean teile meelde tuletama, et äh, meil on tegelikult aega vähe täna, meil on igale päevakorrapunktile äh, ette nähtud ainult kakskümmend minutit, niisiis palun püüame teha natuke kiiremini. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada arvamuse koostajat kogu tehtud töö eest ning selgituste eest, põhimõtteliselt oleme me nõus meil on siin võimalik nüüd rääkida ühest kõige olulisemast väljakutsest Euroopa Liidus, mis meie ees seisab ja meie loomulikult pakume siin oma nägemust äh, inte-, tööturule integratsioon, integreerimisele, vabandust. me ju teame, mis viimastel kuudel toimunud on ja paraku on jäänud mulje, et ei ole reageeritud piisavalt käesolevale olukorrale ja nüüd me siis äh, üritame leida midagi konkreetsemat. jah, Euroopa Komisjon on siin mänginud olulist rolli, on olnud üsna ambitsioonikas ja mitmeid kordi on just nimelt nõukogu olnud see, kes ei ole suutnud olla oma ülesannete kõrgusel väga keerulises olukorras, kus aasta jooksul ilmselt jah, siis Euroopa Liitu jõuab umbes miljon inimest. nii et jah, selline see olukord on ja me toetame seda üldist nägemust, me leiame, et on väga hea, et me siin seda teemat arutame ja et me räägiksime sellest ausalt, lähtudes oma kohustustest rahvusvahelisel areenil Euroopa Liiduna me peame ju lähtuma ikkagi oma kohustustest, mis tulenevad Genfi konventsioonist ja me peame Äh, pakkuma kaitset nendele inimestele, kes on tulnud kaitset otsima Euroopa Liidus, aga loomulikult puutume siin koheselt kokku ka kõikide probleem, probleemidega, mis puudutavad integratsiooni ja muud. nii et jah, me peame loomulikult ka jõupingutusi võrdselt jagama, meil on vaja tarka poliitikat kogu selles kontekstis nii et jah, me oleme nõus sellega, mida arvamuse koostaja ütles, loodetavasti on meil võimalik äh, teha koostööd arvamuse paremaks tegemisel, aga siiski paar asja. kõigepealt, kust raha tuleb, see on väga oluline küsimus. ettepanekus lihtsalt öeldakse, et mitte miski ei takista seda, et vahendid võiksid tulla sotsiaalfondist ja nii edasi, jah, seda küll, aga ikkagi peab meie nägemus olema piisavalt selge ja me peame selle välja ütlema, et me ei saa lubada, et kui meil on siin vahendid, mis on eraldatud kõige haavatavamatele ühiskonna osadele, siis nüüd äkki võetakse neilt need ära ja suunatakse need pigem pagulaskriisi lahendamiseks. tegemist on väga tundliku teemaga ja see puudutab otse ka äärmusi ja nende vastast võitlust. nii et jah, kui me nüüd ütleme, et kasutame Euroopa Sotsiaalfondi selleks, et tegeleda pagulastega, samal ajal kuskilt lisavahendeid ei tule ja siis juhtub, et pagulased hakkavad konkureerima rahaliste vahendite osas eh, kõige haavatavamate eh, inimestega ühiskonnas ja see tähendab eh, lühikeses plaanis, et inimesed hakkavad hääletama paremäärmuslaste poolt. nii et me peame nüüd leidma vahendi, kuidas need kaks ühiskonnakategooriat ei peaks omavahel konkureerima. Neil on olemas mehhanismid, erinevad oskused, mis on siin vajalikud, keeleoskus ja nii edasi, väljaõpe. ja siin kindlasti tuleb väljenduda väga otsusekindlalt ühes kõige olulisemas arutelus Euroopa Liidus hetkel üleüldse. suur aitäh! Kirike, palun järgmisena, suur aitäh, kõigepealt ma tahtsin tänada kolleegi Maren Chartieri eh, selle dokumendi eest, mina olen Saksamaalt eh, ja mina toetan täielikult teie nõudmist, eh, mis puudutab Euroopa rändetegevuskava ellurakendamist, nõukogus tuleb blokaad lõpetada ja, ja ma tahan kaitsta ka Euroopa poolt äh, Äh, läbiviidavat äh, asüüliõigusega inimese mm, ümberjaotamist ja ma leian ka, et kui riigid midagi ei tee, siis nad peaksid maksma äh, selle eest. ja lisaks sellele Äh, asüülitaotlejatele tuleks ka haridust anda, ma pean ütlema ka seda, et me peame äh, sõnastuses olema korrektsed, mitte iga pagulane ei ole migrant ja mitte iga migrant ei ole pagulane. me peame siin eristama, sest et kuidas inimesed muidu sellest kõigest aru peaks saama, eesmärgiks peaks meil olema ähm, võimalik tegelikult äh, paljudele sisserändajatest tagada ohutu tee tagasi oma kodupiirkondadesse. praegusel hetkel me räägime äh, kolmest punktist siin äh, eriolukorrast Vahemerel ja iga pagulaspere, kes ei astu pood, paati on võit inimkonna jaoks. kui me inimkaubitsejate peatame, siis on see oluline samm edasi Äh, me peame äh, arvestama ka sellega, et kristlased on just eriti ohus, äh, nende mm, koduriigis on olukord väga keeruline ja näiteks pagulasolukord Jordaanias ja üks väike tüdruk on mulle öelnud, et ta tahab arstiks saada nagu tema ema, aga see väike tüdruk on sündinud Iraagi pagulaslaagris Äh, ja meie peame talle selle võimaluse andma. ja viimaseks tahaksin öelda, et äh, ISIS Aafrikas äh, ja paljud kolleegid on mulle öelnud, et Põhja-Aafrikas on moodustumas ISISe ja Boko Harami allianss, liit. ma arvan ka, et me peame siin rohkem silma peal hoidma arengutel, eriti kui me räägime arengutest Vahemere piirkonnas praegusel hetkel ei ole meil tegusat Vahemere liitu, meil on vaja Aafrika Liiduga üheskoos tegutseda selleks, et see terrorse lõpetada, tegutsegem nüüd, aitäh! aitäh ja nüüd eh, Enrique Kadashamon, palun! suur tänu, härra esimees, alustuseks räägin prantsuse keeles ja teises osas hispaania keeles, loodetavasti teen mõlemas osas lühidalt. kõigepealt ma tahaksin rääkida prantsuse keeles, selleks et proua Morin Chartier saaks minu detailsetest küsimustest võimalikult hästi aru. tema ise ju rääkis eelmisest nädalast olulisest kokkuleppest ja nii edasi, jah, ma ei taha sellest võib-olla pikemalt rääkida, aga see tegelikult mõnede jaoks oli pigem selline poliitiline mäng ja selle tulemus, ei midagi muud. nüüd meie fraktsioonile toim-, tundub see, mida proua Moran Šatsesi kirja on pandud, väga vastuvõetud, kuidas me saakski siis mitte toetada selliseid ettepanekuid, väga hea alus meie tööle kindlasti. aga nüüd meie või siis mina, ma pakuks äh, mõningad keelelised ettepanekud välja, sellepärast ma siin prantsuse keeles räägingi. siin räägitakse pagulastest ja nende tahtest, kui nad tulevad Euroopa Liitu ja nendes tahe on siis integreeruda Euroopa ühiskonda. nii et me peaksime rääkima siin mitte integreerumisest, vaid integratsioonist. tegelikult ju pagulane tahab ikkagi pöörduda tagasi koju, kui elutingimused on paranenud, siin me räägime äh, arstidest, arhitektidest ja kellest iganes, samal ajal kui sisserändaja tahab pigemini äh, siia jääda. ja on ka selliseid äh, sisserändajaid nagu näiteks äh, inimesi Aasiast, kes ei ole üleüldse mingisugust probleemi kunagi tekitanud, nii et sellepärast jah, loomulikult räägime siin sotsiaalpoliitikast ja toetusest selleks, et nendel inimestel tekiks see tahe integreeruda nüüd edasi, siin räägime me sellest, et me hoiatame Euroopa Komisjonit ohu eest, mida kujutab endast ebaseaduslikult töötamine, nüüd see sõna oht on ikkagi natuke kahtlane, ohtlik tundub, et meie ajal on see, kui istuda kuskil restorani terrassil Pariisis. aga mille vastu me siis ikkagi siin võitleme, ebaseadusliku töö vastu, eriti kui tegemist on inimestega, kes on haavatavas olukorras, me võiksime rääkida, et et äh, ebaseaduslik töö toob endaga kaasa äh, negatiivseid tagajärgi ja nii edasi ja nüüd ma räägin siis edasi hispaania keeles, siis kui mul need keelelised küsimused on läbi võetud. nii, paus, nüüd räägin edasi hispaania keeles, nüüd kõik saavad endale kõrvaklapid pähe panna. minu arvates äh, jah peame olema ettevaatlikud ja selles osas ma olen nõus kolleeg Javi Lopesiga, et mis ikka saab Euroopa Sotsiaalfondiga ettevaatust. meil on täiesti Euroopa vastane eelarve, et kui me üritame sellega nüüd kõik asjad ära teha, siis me rikume kogu asja ära me peame pidama kinni prioriteetidest ja kõigepealt, kui tõesti soov selleks on olemas, siis eh, loogem ikkagi nüüd täiesti eraldi eelarverida sisserände tarvis või siis täiesti eraldi fond, miks mitte, sellepärast et muidu hakkavad jah, siin erinevad valdkonnad omavahel konkureerima. nii, edasi. teiseks tuleb täpselt eh, defineerida, kes on sisserändaja ja kes on pagulane. Nendel inimestel on Need on erinevad inimesed. näiteks kui me vaatame, mis toimub Teudas ja Meliias, kus ma olen ka ise kohapeal käinud, siis nüüd tekib kohe selge vahe sellele, et kui tegemist on sinna arstiga, kes äh, tahab võimalikult ruttu koju tagasi pöörduda ja samal ajal on teiselt poolt siin inimene, kes tahab töötada lihtsalt ehitusel ja integreeruda aga nüüd siit on puudu kaks oluliste punkti. kõigepealt vaatame nüüd juba pealkirja vajadus Euroopa Liidu tervikliku rändekäsitluse järele. nii et kui me räägime tööhõivest, siis siin, kui me räägime terviklikust käsitlusest, siis ähm, peame me rääkima kõigepealt vajadustest, meie enda Euroopa Liidu tööturu vajadustest ja võib-olla tegem-, jah, ma räägin siin sellepärast nii, et kui tegemist on teemaga, millega ma olen kaua juba tegelenud, nüüd teiselt poolt, kui me räägime terviklikust rändekäsitlust, kas see on siis vabatahtlik ränne äh, või nende inimeste integreerumine, kes on siia vabatahtlikult tulnud ja nii edasi, siis see terviklik käsitlus peab kindlasti arvestama ka äh, Euroopa Liidu väga tõsiste demograafiliste probleemidega ja need on küll väga, olukord on erinev riigiti, kuid olukord on väga tõsine, vähemasti näiteks minu kodumaal. nii et siia võiks vähemasti sisse võtta selle idee, et kui tegemist on tervikliku rändekäsitlusega, siis peame lähtuma Euroopa Liidus suurtest küsimustest, töö, turust ja suurtest äh, tööpuuduse pro-, probleemidest ja teiselt poolt demograafilistest küsimustest. ja edasi siis juba need sotsiaalsed programmid ja nii edasi, muu teema. suur aitäh ja nüüd saab sõna Patrick Learik, aga teda siin ei ole. Jean Lamberts järgmisena. Äh, tema andis meile kirjalikult teada, et kahjuks on ta mm, praegu teisel koosolekul ja ei saa tulla. ja nüüd Laura Gia, palun. Grazie presidente e grazie alla. suur aitäh, lugupeetud esimees. suur aitäh raportööle äh,, arvamuse koostajale selle arvamuse eest. mina tahaksin ka omalt poolt öelda, et me teeme teiega kindlasti koostööd ja me oleme täielikult valmis äh, igasuguseks koostööks. omalt poolt ma võin äh, siinkohal aga välja tuua mõningad kriitilised küsimused, sellepärast et me tahame kõikehõlmavat lähenemist näha ja äh, reaalsus näitab, et selline ühine lähenemine, mida tegelikult on vaja, on oluline ja see on ainus viis selleks, et olemasolevad probleemid lahendada me näeme järjest rohkem ootamatusi Valeta tippkohtumise kontekstis näiteks. me peame eh, nüüd hakkama eh, sisserände küsimusega tegelema ja kaks eh, Äh, päeva pärast äh, Valettas kokku lepitud, äh, käitusid mõned riigid hoopis risti vastupidi. ma saan aru, milline on probleem, mis on seotud teatud otsustega, aga ei ole ju aktsepteeritav see, et kohtumisel räägitakse üht juttu ja siis kaks päeva hiljem püstitatakse barjäärid püsti. ei, nii ei tehta Äh, mul on väga hea meel selle üle, et äh, kolleegid räägivad keskpika perspektiivi tegevustest. Äh, see ütleb mulle seda, et meil on vaja dokumenti, mis oleks tulevikku vaatav, kus oleks visiooni. kuid samal ajal me peame ka koheselt tegutsema, sellepärast et kahjuks on meie ees tõsised probleemid ja me ei suuda toime tulla kiireloomuliste olukordadega ja äh, me ei suuda laiali jagada kahtesadat tuhandet äh, pagulast. Äh, me oleme seda palju vähemal määral suutnud teha, me ei ole tõhusad oma tegevustes ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, me keskendume ka keskpikale dimensioonile, aga me peame samal ajal tegelema ka kiireloomulise kriisiolukorraga, mis praegu meie ees on ja kui me räägime erinevatest fondidest, siis äh, paljud riigid äh, räägivad ähm, fondidest rahast äh, oma riigi kontekstis. me peame oma lähenemist muutma selleks, et kasutada fonde mõistlikult ja vaadata, kuidas neid rahasid kasutatakse, mis fondidest tulevad sest vastasel korral ei ole võimalik neid fonde kasutada sotsiaalseks integratsiooniks äh, sisserändajate puhul. mulle tundub, et mm, valitseb oht, et me ei suuda sellest nõiaringist välja tulla, mis meid ohustab meile pidevalt öeldakse, et me ei ole piisavalt tõhusad oma tegevustes ja me ei täida oma eesmärke. ja tundub, et tekkimas on hirm nende rahade kasutamise ees. ääretult oluline on ka keeleõpe selleks, et oleks võimalik neid inimesi üldse integreerida. kes seda koolitust peaks läbi viima? ei tea, mõnikord tundub mulle isegi see niimoodi, et me ei suuda sisserändajaid identifitseeridagi piisavalt hästi. Äh, Itaalias on kolm hotspoti, kus tegeletakse nende sisserändajatega, aga probleem seisneb selles, et me ei tunne nende keeli, me ei tea isegi, kust nad täpselt tulevad see tähendab seda, et äh, kolleegid on siin välja toonud väga olulise tähtsusega aspekti. Äh, me peame kõigepealt kiireloomulised küsimused lahendama äh, Need on väga põletavad küsimused, mis ootavad lahendusi. ka meie tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonina peame mängima siin väga olulist rolli, kui me tahame olla äh, pühendunud integratsiooni saavutamisele, siis me peame olema oma tegevustes tõhusad me ei eh, tohiks mitte ainult miinimumelustandardid eh, nende inimeste jaoks tagada ja inimväärikuse nende jaoks tagada, vaid me peame tõesti tagama eh, selle, et austatakse inimõigusi, mida sageli sisserändajate puhul ei austata. Need on minupoolsed märkused ja vaatamata kriitikale olen mina täielikult valmis koostööks selle teksti küsimuses. suur aitäh ja nüüd kolleeg Pitsata, palun suur aitäh, teen omalt poolt ka lühidalt. me räägime sisserände küsimusest Itaalia kontekstis nagu teistegi teiste riikide kontekstis, tuhandete kaupa tuleb inimesi meie riiki ja nad tulevad sinna salaja. Need, kes Itaaliasse tulevad, ähm, tulevad sinna salaja äh, mõned pagulased on ka äh, majanduspagulased ja sageli juhtub ka see, et poolteist aastat läheb aega enne, kui varjupaigataotluse protsess lõpeb, mõned inimesed lihtsalt liiguvad mööda riigid ringi, mõned teevad mustal turul tööd, mõned jällegi jäävad teatud hotellidesse kogukondade kulul ja see kõik tekitab sotsiaalseid pingeid ja ka rahutusi see tähendab seda, et meil on tegelikult olnud erinevaid dokumente, raporteid, kus on äh, palju häid kavatsusi kirjas olnud, aga need on jäänud lihtsalt äh, tühjadeks sõnadeks. Äh, sest vaatamata meie aruteludele on olukord ainult hullemaks muutunud. mulle tundub, et Euroopa ei tea, kuidas selle tõsise sisserände probleemiga toime tulla ja me ei ole suutnud sellega tegutseda, toime tulla, me ei ole selleks valmis olnud ja nõukogu ja komisjon ei ole suutnud ja püüdnud sellega piisavalt tegeleda. rahvaparteis on eh, palju kordi seda teemat juba arutanud ja kõik on veendunud, et eh, pagulaste sotsiaalne olukord eh, on teema, millega tuleb tegeleda, aga Itaalia kontekstis ma näen, et olukord muutub järjest hullemaks. ma olen kuulanud siin ära kolleegid, kes on sõna võtnud ja mõned kolleegid on öelnud, et me tegeleme sisserände küsimustega äh, aga samas on ka paremäärmuslikud poliitikad, äh, mis siin kõlavad, mina ei ole paru-, paremäärmuslane, mina püüan lihtsalt vaadata, mida inimesed tahavad, mida nad soovivad. inimesed soovivad, eurooplased soovivad, et Euroopa tegeleks äh, Äh, sisserände küsimustega, me ei räägi siin paremäärmuslusest või vasakäärmuslusest. me peame olema üleüldse julgemad ja otsustuskindlamad ja ka äh, meie Rahvapartei ridades, sellepärast et me ei saa äh, lihtsalt kuude ja aastate kaupa koostada dokumente, me ei saa oodata järjekordset sisserändealast äh, Äh, tippkohtumist või erakorralist koosolekut, sellepärast et igapäevaselt me näeme, kuidas inimesed äh, jõuavad meie koduriikidesse ja need inimesed vajavad abi me peame vaatama, kust inimesed tulevad ja meil peab olema ka piisavalt julgust neid tagasi koju saata. Euroopa peab äh, seda tegema, Euroopa peab ähm, sisserändajaid skriinima Äh, kui neil abi vaja ei ole, siis äh, nad tuleks saata tagasi koduriikidesse. me peame olema piisavalt julged äh, sellisteks otsusteks ja me peame neid pagulasi eristama sõltuvalt nende vajadustest, aitäh. Dank u wel, voorzitter en collega's. Järgmine kolleeg, palun. Schaduwrapporteur van het INI-rapport holistische migratie. Suur tänu nüüd äh, minul on siin üks põhimõtteline küsimus äh, vaja välja tuua pagulaste teema kohta üldiselt. aga eelkõige tahaksin tänada arvamuse koostajat kogu info eest ning kogu töö eest, mis ta on teinud selles küsimuses. nüüd siis minupoolsete märkuste juurde, kõigepealt minu arvates teises lõikes võiksin midagi muuta, see peab olema kindlasti selgem me peame nõudma Euroopa Komisjonilt kasutada oma algatusõigust ja seda Genfi konventsiooni huvides. meil on ju ka direktiiv, mis konventsiooni kohaldab ning see ütleb, et pagulastel on täpselt samad õigused kui kõikidel teistel inimestel, kes on koduriigi süsteemi panustanud terve elu. Belgias aga on see põhjustanud inimestes rahulolematust. seda on näha selgelt siis, kui me räägime varjupaigataotlejate ümberasustamisest Euroopa Liidu sees ning see toob kaasa ka tööpuuduse nüüd milline varjupaiga taotleja, kes kodumaal teenis kuussada eurot, hakkab tööle vähema eest siin Euroopa Liidus? nii et minu sõnum oleks järgmine, Euroopa Liidul peab olema, liikmesriikidel peab olema omaenda rändepoliitika ning direktiiv peab olema sama paindlik, nagu seda on ka Genfi konventsioon ning äh, ma esitan teile võimalikult ruttu ka oma muudatusettepaneku. Ähm, suur aitäh ja nüüd äh, Agnieszka Kozlovska Rajajevits, kui ma nüüd nime õigesti ütlesin ja suur aitäh, lugupeetud esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda proua Morin Chartier, kes on vägagi õigustatult toonud välja ähm, Euroopa Liidu pagulaspoliitika prioriteedid ja tugisambad. integratsioon, kontroll ja järelevalve ja seire on asjad, mis on arvesse võetud. Äh, selle nähtuse ulatus on väga suur ja seetõttu on meie parimates huvides tagada see, et sisserändajad saaksid tööd teha ja maksta oma äh, kulude eest ja ise äh, elatist teenida ja seetõttu on punkt viis ääretult olulise tähtsusega. punkt viis, mis ütleb, et kvalifikatsioonide tunnustamise süsteemi tuleks kiirendada, mõnikord see menetlus äh, võtab aastaid aega, näiteks võtame ühe arsti, kes on Euroopas äh, ja kes on aastaid oodanud seda, et tema kvalifikatsiooni tunnustatakse, ta ei tee tööd ähm, ja äh, menetlus võtab liiga kaua aega, aga see kõik ei ole meie huvides ja see kahjustab eh, sisserändajat, tema peret eh, ja ühiskonda tervikuna ja seetõttu me peaksime kiirendama sisserändajate kvalifikatsioonide tunnustamise protsessi. Nad peaksid majanduslikult sõltumaks, sõltumatuks muutuma me oleme seda arutanud eh, sisserände arutelu kontekstis, aga tegemist on tegelikult laiema küsimusega. seda ei ole veel täielikult lahendatud Euroopa Liidu siseselt ja seetõttu me peaksime kasutama ära ka selle võimaluse praegu siin rääkimaks sellel olulisel teemal kõik äh, sisserändajate integratsiooni puudutavad äh, küsimused on olulised. minu jaoks on ilmselge see, et me peame haridusele ja haridusele juurdepääsule keskenduma. see puudutab äh, keeleõpet, aga mitte ainult. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et me peaksime tagama, et meil oleks tõhus kontrollisüsteem, mis on mõeldud just neile, kes Äh, kes, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud, kaks kolmandikku nendest inimestest jäävad siia vaatamata sellele, et neil seda õigust ei ole, et neil on varjupaiga staatus äh, see andmisest keeldutud. me teame, et nende inimeste hulk tegelikult kasvab järjest ka ja seetõttu äh, üsnagi tõenäoliselt varsti Äh, saavad äh, need äh, sisserändajad, kes siia gruppi kuuluvad, ka lapsi, kes kasvavad ebaseaduslikult siin Euroopas ka üles ja neil ei ole ka juurdepääsu haridusele. ja siis me teame, mis see kõik endaga kaasa toob, nad hakkavad kujutama endast ohtu, ehkki langetades on nad ju eurooplased, olles siin sündinud, et seetõttu on integratsioon väga olulise tähtsusega me ei räägi siin mitte ainult moraalsetest väärtustest, me ei räägi mitte ainult nende elukvaliteedist, me räägime omaenda julgeolekust ja turvalisusest turvalisusest ja ka nende julgeolekust ja turval-, turvalisusest ja päris lõpetuseks tahaksin öelda äh, üht-teist ka sinise kaardi direktiivi ülevaatamise ja seaduslike sisserändeteede küsimuse kohta. sageli me äh, ei tegele selle probleemiga piisavalt või selle küsimusega piisavalt. me tegeleme just ebaseadusliku sisserändega kuid need teemad on ka väga olulised. mõned inimesed, kes ebaseaduslikult siia tulevad, oleksid võinud kasutada ka seaduslikke teid, kui need oleksid olnud võimalikud. Nad oleksid võinud seaduslikke teid pidi meie juurde tulla ja oleks seeläbi saanud aidata kaasa meie majanduse arengule kokkuvõtteks tahaksin tänada raportööri ettepanekute eest, tegemist on väga hästi koostatud ettepanekutega, suur tänu! Kolleeg Kuunemaa, palun. Ευχαριστώ πολύ την καλή συνάδελφο κυρία. Ja, suur tänu, suured tänu teile, proua Mahan Chatier. Äh, ta on alati head tööd teinud, nagu ka seekord ja minul on omalt poolt ka paar märkust selle arvamuse kohta. kõigepealt usun ma, et me peame selgelt välja ütlema selle, et Euroopa Liidu poolelt äh, ei ole antud äh, teada seda, et konkreetset eh, ettepanekut eh, teha, ka nõukogu poolt ei ole soovi ja valmidust eh, mingi konkreetse ettepanekuga välja tulla, me oleme rääkinud siin terrori küsimusest ka sisserändega seoses ja kahjuks on mõned liikmesriigid võtnud selle terrorismi küsimuse ettekäändeks oma piirid sulgeda ja jätta probleem nende riikide lahendada, kes asuvad Lõuna-Euroopas, näiteks Kreeka või Itaalia. meie peame leidma vahendeid selleks, et anda sisserändajatele võimalus integreerida ühiskondadesse. kuid enne, kui me seda suudame saavutada, peame me kõigepealt eh, otsustama ära selle, eh, milliseid meetmeid tuleb tarvitusele võtta selleks, et Eh, sisserändajaid tõesti oleks võimalik eh, nii tööellu kui ühiskondlikku ellu integreerida. ma arvan, et meil on vaja veel väga palju ära teha selles valdkonnas, eriti kui me räägime nõudlusest ja pakkumisest. kui aga nüüd eh, me ei suuda põhiprobleeme lahendada, siis Eh, loome me olukorra, mis eh, muutub plahvatusohtlikuks. ma usun, et eh, me peame planeerima väga mõistlikumalt, mõistlikult oma tegevust, me peame vaatama, mida kõik Euroopa riigid pagulastele pakkuda saaksid, selleks et oleks lõppude lõpuks võimalik elada täielikult solidaarses Euroopas, aitäh! suur aitäh, härra Fontuulis, palun! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, Η Ευρώπη θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Ο πρόεδρος Euroopa peab selgelt välja ütlema, mida ta tahab. President Juncker rääkis 50 000 sisserändajast, Euroopal on neid vaja, aga see, mis toimub meie piiridel, on nüüd bumerangina meid tabanud. Kõik kes tulevad, ei ole üldse pagulased, seal nende hulgas on ka majanduspagulased, kes tahavad paremaid elamistingimusi. see on täiesti iseenesestmõistetav, et inimene üritab parandada oma, enda ja oma perekonna elutingimusi. aga see, kuidas Euroopa nüüd neid kohtleb, on üsna ebaselge. nüüd pidada neid terroristideks, kes Euroopa Liitu tulevad, või et piirid sulgeda või teine või veel, et kree, nagu Kreeka talitada, üldse mitte registreerida neid, kes tulevad. kui tuhanded äh, pagulased äh, on merel äh, hädaolukorras, siis tuleb tegutseda. jah, praegu sajad tuhanded tulevad üle Kreeka edasi eurooplasse, kui nüüd eh, samas piirid sulgeda, siis jäävad need inimesed lihtsalt lõksu. Kreekas on tööpuudus juba praegu väga suur ja kui need pagulased nüüd kuhugi edasi ei saa liikuda, siis eh, ainult olukord läheb teravamaks ja eh, see tagasi inimesed saata nendesse riikidesse, kust nad algselt tulid eh, seda me ei saa ka teha, sest need riigid ei järgi põhiõigusi, neid ei saa sinna tagasi saada. <clears throat> lugupeetud kolleegid, enne kui ma komisjonile sõna annan, ma palun eh, kuulake ühte märkust. mõned eh, päevakorrapunktid ja mõned arutelud eh, panevad mind ennast väga vaos hoidma. jah, kõigepealt proua Chartier, eh, kui te lõppsõna eh, saate, eh, siis ja kokkuvõtet teete, siis juhtige tähelepanu ka sellele, et me, mõned siin unustavad, et me räägime siin inimestest. ja ükski inimene ei ole illegaalne. ma rõhutan seda. tähtis on, et ära jääks selline äh, Eh, omavaheline võistlus, et me mängime pagulased välja nende inimeste vastu, kes on peavarjuta meil Euroopa Liidus, kes on väga hullus olukorras, see on ebahumaanne seda teha. ja kolmandaks, me peame väga-väga tähelepanu pöördama sellesse, et me hoiame lahus paguluse ja terrorismi aga paraku selles arutelus alati need asjad lahus ei seisnud. nüüd, mis puudutab kvalifikatsioone, ma palun, et raportöör pööraks tähelepanu sellele, et meil on Euroopa agentuurid, kes tegelevad ähm, inimeste vajaduste kokkuviimise tööturunõuetega, oskuste kokkuviimise tööturunõuetega. ja see puudutab ka väljaspool Euroopa Liidu tulnud ja meil on suur puudus näiteks arstidest ja õdedest, aga just nende puhul on tähtis, et kvalifikatsioon sobiks äh, meie nõuetega. ja nüüd natukene ka kirjandusest, Financial Times, äh, te kindlasti hindate, kui mina hakkan tsiteerima Financial Timesi, nimelt äh, seal oli väga huvipakkuv kommentaar äh, ja võrreldi kolmekümne aastast sõda ja Süüria konflikti. ja seal kirjutati, et see, mis toimus kolmekümne aastases sõjas Euroopas seitsmeteistkümnendal aastasajandil, mis hoidis seda sõda, oli just see kogu aeg väljaspoolt sekkumine. nii et mõelgem selle peale aga need olid minu väga isiklikud märkused. nüüd Johanna Tooma komisjonist, palun. sõnavõtuks annan sõna teile. Keine Bemerkung seitens der Kommission? komisjonil ei olegi märkusi, ei? Thank you, Chair. ma tänan. Uh, uh, tegemist on teemaga, mis on väga delikaatne ja me jagame äh, oma kolleegide arvamust siseasjade peadirektoraadist, aga meie tööhõive äh, peadirektoraadis jah, võtsime teadmiseks kõik selle, mida saadikud ütlesid, eriti mis puudutab ESF-i rahade kasutamist. me juba hakkasime arutama seda liikmesriikidega, kuidas kõige paremini eh, sotsiaalfondi rahasid kasutada selleks, et integreerida need inimesed ja loomulikult me vaatame nende inimeste kategooriaid, eristame pagulasi, eh, eh, neid, kes saavad varjupaigaõiguse, nendest, kes ei, et nii me saame paremini oma rahalised vahendid ja oma sammud koordineerida mitte ainult tööhõive peadirektoraat, aga ka teised talitused komisjonis praegu vaatavad, kuidas paremini integreerida pagulased ühiskonda, kas erinevate programmide, projektide kaudu, keeleõpet andes, haridust andes, kutsekoolitust korraldades. nii et me suhtume asjasse väga tõsiselt ja kindlasti arvestame ka teie töö tulemustega Danke sehr. suur tänu. no peame veel tähtajad välja kuulutama. viieteistkümnes detsember kell kaksteist. Elisabeth juba viitas sellele, on tähtaeg muudatuste esitamiseks ja kaheksateistkümnendal veebruaril hääletab meie komisjon libes, me veel ei tea, eh, millal toimub hääletus, aga märtsikuus läheb asi täiskogu ette. nüüd kümnes päevakorrapunkt uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi. Mihhaila Šiodorova saab sõna. suur aitäh, härra esimees, tahaksin tutvustada arvamust, mis läheb Regionaalarengu Komisjoni me räägime siin integreeritud territoriaalsetest investeeringutest ning kogukonna juhitud kohalikust arengust. ja me pakume siin arvamuses oma tööhõivekomisjoni lähenemist, toome välja ka siin tugevad ja nõrgad küljed. kõige olulisem on see, et rõhutada, et alt üles lähenemine äh, kogukonna juhitud kohalik areng on kindlasti väga positiivne ning samuti sotsiaalne ettevõtlus. ja see tuleneb varasemast liiderprogrammist ja selline lähenemine on kindlasti väga kasulik vaestele kogukondadele ning soodustab ka jätkusuutliku maaelu arengut nüüd on olemas kõik vahendid ka Euroopa Liidu struktuurifondidest ja see ei käi mitte ainult linnapiirkondade kohta, kuid siiski ma kahetsen, et integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng ei ole teemad, mis oleks täiesti läbipaistvad ning ei ole ka selget juhtivat äh, kogu ning ei ole selge, kellele need asjad suunatud on. see on aga komisjoni ja liikmesriikide ülesandeks, nii et seega tuleb siin veel asja paremaks teha. nüüd tööhõivest. tööhõive aspekt on siin küll täiesti olemas, kuid seda tuleks veelgi süvendada. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohaselt peaks Euroopa Liidu fondid lähtuma tööhõive eesmärgist eelkõige. ning siin tahaksin tuua välja selle, et Euroopa Sotsiaalfondi kasutatakse ITI ja kogukonna juhitud kohaliku arengu jaoks üsna vähe kindlasti soodustada koostööd Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ja regioonide komiteega. Neil on samuti raportöörid sel tee kohta. me näeme, kuidas neid vahendeid hakatakse ellu rakendama liikmesriikides ning kindlasti teeme koostööd valdkonnas edasi regikomisjoniga kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal vaadatakse ettepanek ka läbi, seega kindlasti peaksime ka siis oma soovitused välja ütlema ning ootan huviga koostööd teiega ning ka teie kommentaare ning muudatusettepanekuid, tänan! suur tänu ja nüüd variraportööridele eh, poolteist minutit kõigile. härra Pirinski kõigepealt äh, suur aitäh! ma tahaksin kõigepealt tänada proua Šoidrovat väga asjakohase arvamuse eest, piirduksin kolme märkusega. kõigepealt me peame tunnistama, et need kaks meedet on väga vajalikud vähem arenenud piirkondades ja seega me peaksime just kutsuma üles komisjoni ja liikmesriike kaasama just nimelt nende piirkondade kohalikke omavalitsusi selliste eh, instrumentide väljatöötamisse. teiseks, me peaksime rõhutama, et need kaks algatust osutuvad edukaks vaid siis, kui suudame hakkama saada sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega, mis esinevad nendes konkreetsetes piirkondades ja kogukondades, nii et just nimelt sihipärasus on siin väga tähtis ja kolmandaks, väga kahju on sellest, et Euroopa Sotsiaalfondist on ette nähtud väga vähe vahendeid selle kahe meetme jaoks, kuid ometigi saaks just nimelt seeläbi pakkuda eh, linnaplaneerimisele ning eh, institutsioonide võimekuse tõstmisele nii kohalikul kui regionaalsel tasemel suurt eh, abi pakkuda just sealtkaudu. suur tänu, nüüd Ulrike Trebesios. Arne võtab üle Eh, jah, Ulraki Trebesiusi nimel ma tahan kõigepealt Mihhail Šoidorovat tänada esialgselt töö eest selle arvamusega. mul ei ole mingeid probleeme, sisuga olen paljuski sisuga nõus, eriti mis puudutab VKE-dele viiteid ja sotsiaalsetele ettevõtetele viiteid. tähtis on, et halduskoormus oleks minimaalne, et kaasata kõik kohalikul tasandil, aga ma tahaksin rõhutada mõningaid valdkondi. ma arvan, et tuleb rõhutada järgmist. Euroopa Liidu rahast siin ei tohi ära kasutada liikmesriikide lähenemisviiside rahastamiseks, vaid tuleb täiendavat tuge anda nende rahadega nii, et rahvus, et rahvuslikud programmid tugevneksid sellest vastavalt liikmesriikide otsusele. Euroopa Liidu programmid peavad ette nägema piisava paindlikkuse, et liikmesriigid saaksid mm, individualiseeritud äh, toetust anda vastavalt kohalikele vajadustele ja tagada, et raha läheb sinna, kus see on kõige vajalikum ja kindlasti ei tohi selle all kannatada auditi ja kontrollimeetmed ja igasugune tulevane hindamine Euroopa Liidu po komisjoni poole pealt äh, peab vaatama kaugemale kuludest ja osaliste arvust ja vaatama, kuidas need projektid mõjutavad tööhõivet pikema aja kestel. ning kindlasti eh, peab prioriteediks pidama eh, selle selgitamiseks, miks mõned meetmed on tõhusamad kui teised. on vaja mõista, et majandussotsiaalsüsteemid liikmesriigiti on erinevad ja tuleb eh, tagada, et bürokraatlik protsess see ei oleks koormaks liikmesriikidele, et ei tekiks sellist koormat, mis tihtipeale võivad nihutada äh, raskuskeskme äh, tulemustelt ära ja mitmeaastane finantsraamistik, minu fraktsiooni seisukoht on selge, e MFF tuleb juba läbi vaadata, kui vaja, siis seda äh, korrigeerida, revideerida, sest selline läbivaatmine võimaldab ümber prioriteete seada ja rahalisi vahendeid suunata sinna, kus see kõige vajalikum on, aga kogusumma, mis lepiti kokku aastal kaks tuhat kolmteist MFF-is peab jääma muutmata ja ma tahan veel tänada kõiki selle töö eest, tänan arvamuse eest ja ootan koostööd variraportööridega lähinädalatel suur tänu, poolteist minutit tuletan teile meelde. Kalve äh, Šambon, palun. Euh, euh, jah, suur aitäh, üritan siis kõneajast kinni pidada, mina räägin proua Harkini nimel, kes on siin see tegelik variraportöör ja tema ütleb järgmist. suur aitäh raportöörile kogu töö eest, arvamuse äh, kallal proua Argin on täiesti nõus sellega, et ühtekuuluvuspoliitika võib suurendada tööalaseid võimalusi ning ta usub, ma siis räägin tema nimel, et oleks selge, et kui kasutatakse kogukonna juhitud kohalikku arengut instrumendina, siis võimaldab see vastata otseselt kohalikele vajadustele ja seda paremini kui tsentraliseeritud süsteemis. kuid siiski üks kõige olulisemaid teemasid CLLD-s ja IT-ID puhul on järgmine, nimelt kohalikud omavalitsused peavad näitama üles tahet et nad tõesti tahavad võtta omaks alt üles lähenemise ning võimaldada kohalikule kogukonnale tõesti teha otsuseid, et see ei oleks mingisugune eh, tühi ettepanek. et CLLD on soodustanud jätkusuutliku maapiirkondade arengut ning see võib panustada samamoodi ka linnapiirkondade arengusse. ta ootab huviga võimalust teha koostööd raportööriga selles teemas seda ütles siis meie variraportöör ja nüüd veel kaks lauset. esiteks, ärge kunagi unustage, et lahendus seisneb ikkagi liikuvuses ning et ärgem siis liikuvust puudutagem. see LLD võrgustik mitmete kogukondade vahel on parem kui selle CLLD halvamine ja nagu esimees ütles, me oleme kõik inimesed, me ei ole mitte puud metsas, kes sünnivad ja surevad täpselt sama koha peal. jah, poolteist minutit läheb kiiresti. nüüd Tatjana Ždanuka. ei ole kohal, olgu nii. siis Laura Agea saab sõna, kui ta on valmis. Grazie presidente e grazie a suur tänu, härra esimees. suur aitäh ka arvamuse projekti eest, mille töötas välja meie kolleeg. loomulikult sisuliselt on siin mitmeid punkte, millega me saame nõustuda, kuid siiski äh, paar täpsustust, kus me räägime majanduskasvust, siis pigemini võiksin rääkida arengust. nii et siis me ei räägiks mitte ainult kvantitatiivsest äh, vaatenurgast, vaid ka kvalitatiivselt sellest, mis on integreeritud territoriaalsed investeeringud jah, loomulikult areng peab toimuma ühel territooriumil ning see peab lähtuma kaasavast ja jätkusuutlikust arengust. nii et see kvalitatiivse aspekti lisamine siia oleks hea. me tegelikult ei tunne hästi, milliseid või millised võimalused on kohapeal olemas, infot on liiga äh, vähe ja liiga vähe on ka otsest sidepidamist Euroopa Liidu ning erinevate territooriumite vahel. nii et peavad olema sellised inimesed, kes saavad selle info liikumise tagada, kes oleksid tõelised professionaalid. pahatihti jagatakse rahad kuskil mujal üldsegi ümber, needsamad rahad, mida oleks pidanud kasutama kohalikul ja piirkondlikul tasandil. nii et siin on, tuleb lähtuda ikka kohalikest, piirkondlikest vajadustest, kui on teada, millised on probleemid, siis saab ka hästi kasutada ära vahendeid selleks, et neid parandada. jah, nüüd veel Elizabeth Morin-Chartier on palunud sõna, kõigepealt teie no.. suur tänu, härra esimees suur aitäh meie kolleegile Mihhail Šoidrovale raporti eest. mina tuleksin tagasi Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise juurde ning ka selle juurde, kus ta räägib äh, läbivaatamisest ja tegelikult see puudutab teemat, mida mainisite ka teie ise, härra esimees, nüüd see vahekokkuvõte ärgem unustagem, et kui me finantsraamistiku üle rääkisime, siis Euroopa Sotsiaalfond pandi üleüldse küsimärgi alla ja paljud meie kolleegidest tahtsid selle ühendada ühtekuuluvusfondidega. nii et jah, ma mõistan, et siin võib tekkida teatud konkurents, kuid vastupidi, me peaksime Euroopa Sotsiaalfondi ikkagi just nimelt äh, kasutama nii siin äh, käesolevas arvamuses kui ka eelmises arvamuses, selleks et tõestada, et Euroopa Sotsiaalfondil on, fondist on tõesti kasu ja seda juba enne vahekokkuvõtte tegemist. nii et äh, tegemist on just nimelt hoobaga, mida me kõik üheskoos peaksime kasutama ja peaksime väga suurt tähelepanu pöörama sellele, et siin tööhõivekomisjonis me nüüd äh, ise ei nõrgestaks Euroopa Sotsiaalfondi ja teie kindlasti mind toetate, härra esimees, selles küsimuses. jah, loomulikult. ja isegi väga. nüüd Martin De Bruin Euroopa Komisjoni nimel. Good um,, good afternoon. tere kõigile, suur aitäh selle arvamuse eest, jah, tõesti, sellest on palju kasu ka meie töös. tahtsin paari sõnaga täpsustada mõnda asja. kõigepealt, mis puudutab CLLD-d, siis viimased andmed näitavad, et Regionaalarengu fondist tuleb sinna üks koma kaks miljardit järgmise perioodi jooksul, kuid Euroopa Sotsiaalfondist tuleb sinna kuni miljard eurot nii et seega mõlemast fondist läheb selle eesmärgi heaks päris palju vahendeid. loomulikult on väljaõpe väga oluline küsimus, me teeme koostööd sidusrühmadega ja ka selliste sidusrühmadega, kes ei olnud tegelikult varem osalenud Euroopa fondide kasutamises ja me nõuame, et selleks on vaja, me mõistame, et neil on vaja selleks lisatuge ning ka suuremat väljaõpet ja meil on siis äh, linnaarengu võrgustik kavas, mis äh, võimaldab äh, paremini ka teha integreeritud territoriaalseid investeeringuid ning mis on otseselt suunatud ka kogukonna juhitud kohalikule arengule, tänan. suur tänu, siis saame viieteistkümnes detsember kaks tuhat viisteist kell kaksteist on muudatused tähtaeg ja kahekümne esimesel jaanuaril hääletame, viieteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kuusteist hääletab Regi. aga nüüd on meil järgmine päevakorrapunkt, sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digiajastul ja Juta Steinruck on raportöör. ma tänan. jah maailma on muutnud digitaliseerimine, sealhulgas ka töösuhteid ja me oleme sellest ikka ja jälle rääkinud, aga mis ei muutu, kui kõik jätkub vanas vaimus, on see, et mehi ja naisi koheldakse ebavõrdselt, kui tegemist on kõrgelt maksustatud töökohtadega ja kannatavad just naised loomulikult ja sellepärast ma arvamuse esimeses variandis kutsun üles komisjoni ja liikmesriike eh, tagama, et ka IT eh, sektoris, IT-ettevõtetes oleks võrdõiguslikkus tagatud ja IT-ametikohtadel oleks võrdõiguslikkus tagatud ja meil on vaja stiimuleid luua eh, naistele selles valdkonnas, et nad ka kaasa läheksid nende muutustega, just on vaja suunata tähelepanu noortele naistele seejuures ja näiteks on vaja, et eh, nõukogudes nelikümmend protsenti naistest oleksid eh, ja tahame, et direktiiv selle kohta ellu viidaks ja me kutsume selle üles. nüüd eh, komisjon räägib ikka ja jälle sellest, et digitaliseerimine loob väga palju töökohti juurde, aga meie peame vaatama, et millised need uued töökohad ikka täpselt on, et tegemist ei oleks mingite kõrval tööotstega, vaid tegemist oleks töökohtadega, mille eh, tasus ka inimesed suudaksid ära elada jah, väga hea, just naiste jaoks on see, et kui nende töösuhted on paindlikumad, mm, nii on parem pereeluga seda seostada, aga samas ei tohi need töökohad olla ebakindlad ja ei tohi kindlasti kaitse alaneda selle paindlikkuse ettekäändel. jah, sooline palgalõhe, tähtis on, et see ei läheks veelgi suuremaks, ikkagi sama töö eest sama palk meestele ja naistele, see peab kehtima see põhimõte ka digiajastul. nüüd äh, mis puudutab töötajate kaitset, siis siin peab veel vaatama seda teksti osa. ja ühelt poolt jah, digiajastu füüsilist tööd vähendab eh, naistel, aga samas tekivad teised eh, terviseohud hoopis, depressiooni oht kasvab eh, digiajastul. nii et seegi teema on midagi, millest me oleme rääkinud juba teiste muudatus, teiste arvamustega varasemal ajal. aga kindlasti me tuleme nende teemade juurde tagasi. suur tänu. ja nüüd Agnieszka Kozlovska-Rajevitš saab sõna. suur aitäh, suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt minu õnnitlused, tegemist on väga hea arvamusega siin, oleme nõus mitmete erinevate põhiliste punktidega, kuid siiski me ei alustaks sellest, et rääkida naiste osalemisest IKT sektoris, jah, see on loomulikult oluline, sest et seal on väga hästi tasustatud töökohad ja just nimelt segregatsioon ongi põhjuseks, miks naistel ja meestel on nii suur palgalõhe, kuid me tahaksime keskenduda millelegi muule. kõigepealt võiks rääkida sellest, et digitaalajastul on tegelikult ju kogu tööturg täiesti teistsugune, täiesti teistsugune keskkond on tekkinud ning töötatakse täiesti teistmoodi. see on väljakutseks muuhulgas ka meile tööhõivekomisjonis, on uued töö äh, tegemise viisid. näiteks võib-olla on nüüd lihtsam leida tasakaal töö ja eraelu vahel, sest et on paindlikumad tööviisid ning see toob kasu laiemalt tervele tööturule ja samal ajal võimaldab hoolitseda ka laste eest. kuid samas takistuseks võivad olla kindlasti ka haigused kuid näiteks digitaalajastul kindlasti ka puuetega inimestel on parem šanss äh, tagada tasakaal era- ja tööelu vahel, kuid teiselt poolt on siin meil ka suured ohud, me peame olema kättesaadavad äh, kakskümmend neli tundi ööpäevas, kuid ometigi peaks olema meil õigus nii-öelda välja logida ja see, mis siin kirjas on, on väga tähtis. me teeme tööd hiliste õhtutundideni, kuid ühel hetkel peaks olema ikkagi võimalik oma telefon välja lülitada. ja siin on ka teised ohud uut tüüpi töölepingud ja uut tüüpi töö tegemise viisid ei ole alati seadustega hõlmatud. tööseaduses võib olla lünki ja sama käib ka sotsiaalkaitse kohta ja veel üks oluline punkt. elukestev õpe on siin väga oluline tuleb edendada infotehnoloogilisi oskusi ja loomulikult sõltub nende oskuste omandamine sellest, kui vana on inimene, nii et eakamatel inimestel võib olla raske teistega sammu pidada, neil on raske kaasas käia kõikide digitaalsete muutustega ja sellepärast on neil suurem oht jääda oma töökohast ilma. eriti käib see naiste kohta mida ebastabiilsem on olukord tööturul, seda suurem on risk, et kui inimesel ei ole infotehnoloogilisi oskusi, siis saab sellest määrav faktor ja siis võib konkreetne inimene jääda töökohast ilma. meil on uued vahendid digitaalajastul, uued võimalused, kuid neid tuleks õigesti kasutada ja sellega olengi vist kõik, ongi kõik ära öeldud, ma toetan et seda, et siin proua Redingu direktiivi kindlasti ka ellu rakendatakse, me oleme juba kannatamatuks muutunud selles osas. Äh, jah, kõigepealt variraportöörid saavad sõna, aga neid on ainult üks. Paloma Lopes teised fraktsioonid ei ole variraportööre teatanud. võib-olla on asi lihtsalt selles. vabandust. jah, ma tahaksin nüüd ette teada, kes on fraktsioonide variraportöörid, see oleks mõttekas. Arne Keerike ja Laura Agea ja siis Toomas Mann saavad sõna aga miks ei ole teatatud variraportöörides, võib-olla digitaliseerimine ei ole meie komisjoni veel pärale jõudnud. ja Oxfordi uuring näitab, et USA tööturul on nii, et järgmisel äh, kahekümnendal aastal puudutab see nelikümmend seitset äh, protsenti töötajatest, meil Saksamaal viiskümmend kaheksa protsenti on arvestused näidanud töökohti on selles sektoris. see kõik läheb ka üht-teist maksma, palun. Steinruck for her work and also add a couple of Mari raportöör tahaks tänada neid kogu tehtud töö eest ja teha ka mõned muudatusettepanekud. kõigepealt praktiline lähenemine digitaaloskuste parandamisele ning teiselt poolt eh, ka direktiivide ellurakendamine, toetame loomulikult seda, et tuleks see tegevus kohe ellu rakendada, kuid võib-olla me peaksime lähtuma rohkem vabatahtlikest meetmetest selleks, et võimaldada naiste mõjuvõimu tõsta ning kindlasti peaks need meetmed võtma kasutusele liikmesriikides, selle asemel, et suruda läbi direktiivi. kohapeal on veel palju tööd ära teha liikmesriikides, selleks, et need meetmed ka päriselt tooksid kasu naistele. variraportöör näeb rõõmuga seda, et naisettevõtjad ning digitaalne võrgustik on teemad, mille osas on kõik samal nõul ning proua Ränke, kes on raportööriks ja on valmis seda teemat arutama laiemalt, räägin siin just nimelt nais, naistest ettevõtjatest. me peame looma sellise keskkonna, kus ettevõtlusvaim, investeeringud on soodustatud, sest just nimelt need on siin määravaks tähtsuseks ja selleks, et suurendada naiste mõjuvõimu, me peame jõudma selleni, kuidas äh, mõjut-, kuidas võimaldada äh, kaugtööd ja pakkuda seeläbi suuremaid võimalusi naistele või siis ka teistele töötajatele, kes on haavatavas situatsioonis. jah, äh, tahan veel lisada, et me peame siin eriti eriti lapsevanemaid, eriti emasid silmas pidama, mis puudutab digiturgusid ja võrdsuse teemat. emade seisund on siin ülioluline Agea. Laura Agea. Sì, in realtà non abbiamo espresso... jah. me tegelikult ei ole veel väljendanud siin oma variraportööri seisukohta. nüüd ainus asi, mida tasuks siin välja tuua on järgmine, nimelt vajadus viia oskused vastavusse vajadustega, siinkohal on just nimelt kõik digitaalne väga hea. aga kui neid võimalusi ei kasutata õigesti, siis võib tekkida probleeme võivad tekkida ohtlikud olukorrad sellistele naistele, kes ei oska veel täielikult kasutada uusi tehnoloogiaid ja ei saa hakkama uute väljakutsete kontekstis. nii et äh, sellised esialgsed seisukohad meie poolt. kindlasti on mul võimalik esitada teile hiljem juba konkreetsed muudatusettepanekud, tänan. ma tänan nüüd Toomas Mann. <clears throat> suur tänu. ma arvan, et meie esimehel kallis Toomas, teil on õigus, see on tuleviku tuuma ja mõnikord eh, me ei kasuta oma võimalusi, aga me peame mõtlema, mida me saame ära teha. kui me, meil on vaja siin leida mõistlik tasakaal, eh, võib, kõik ei ole Eh, võib-olla selle teemaga veel tegelenud seetõttu, et meil on Gebhardi raport sel teemal ja eh, meil on ainult osaline pädevus siin, see on ikkagi digitaliseerimise teema ja ma olen temaga arutanud seda teemat ja viis-kuus volinikugi tegelevad selle valdkonnaga nüüd meie äh, raporti puhul, kallis Juta, ma äh, eeldan, et sul tuleb tubli raport ja sul sujub ka hästi koostöö variraportööridega, äh, aga üks asi tahaks küll öelda, minul on kogemusi siin, mina tulen valdkonnas, kus naised just kasutavad oma võimalust ja on head positsioonid öö, omandanud. ja öelda et naised on võimelised kvalifitseeritud nendes valdkondades töötama, see on selge. ja meie peame siin komisjonis ka selle teemaga edasi tegelema. jah, väga palju võimalusi on selles valdkonnas, aga ei saa öelda, et kõik sujub iseenesest. ei, siin on ka ohtlik potentsiaal, kui me sellele tähelepanu ei pööra ja sellepärast meie tööhõivekomisjonis peame alati reaalsust vaatama ja kui me seda teeme, siis on ka meie töö tulemusi ja Juta, ma usun, on selles tubli. minagi olen selles veendunud, aga ma ei taha, et minust valesti aru saadaks. asi ei ole siin eh, selles, et kedagi, kellel peaks eestkostet siin tegema. Eh, ei, digitaliseerimine toimub eh, büroodes, mujal Äh, ja see tähendab seda, et me peame sellega arvestama ja vaatama, millised tagajärjed on sellele inimestele ja meil on vaja tagada normaalsed töötingimused seejuures. Elisabeth. suur aitäh, härra esimees. tahaksin tänada Juta Steinrucki kogu töö eest ja ütlen tegelikult umbes sama, mida ütlesite teie, ehk siis äh, uute tehnoloogiate kasutamine kogu tööelus, jah, see kindlasti juhtub. nüüd, kui me räägime naiste ja meeste vahelisest soo äh, võrdõiguslikkusest, siis äh, siin tahaksin teha paar muudatusettepanekut, siin on kaks peamist punkti, kõigepealt karjääride võrdsus. mehed ja naised, me oleme siin sattunud uude olukorda uues sektoris, kuid see ebavõrdsus on jõudnud ka siia uude sektorisse. nii et karjäärivõimalused peavad olema absoluutselt võrdsed naistele ja meestele ning teiseks, need uued ähm, tööviisid, need, nende puhul peab samuti arvestama töö ja eraelu ühitamist. tänan. suur tänu, nüüd komisjon kas teil on ka märkusi? jah, thank you, chair um,, just to tell you. suur aitäh me kuulame kogu arutelu väga tähelepanelikult, võtame seda teemat väga südamesse ja nagu üks liige ütles, siis DSM strateegia on see, kus me pöörame just nimelt suuremat tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele ning ka sellele, et puuetega inimestel oleks ligipääs erinevatele digitaalsetele võimalustele, on tekkinud uued töövõimalused tänu digitaalsele revolutsioonile, nii et kindlasti arvamus on osa tööst, mida ka meie teeme. suur tänu. jah, muudatusettepaneku tähtaeg on muutunud, see ei ole enam üheksas detsember kell kaksteist, vaid kümnes detsember kell kaksteist. ja hääletame meie komisjonis kahekümne viiendal jaanuaril ja seitsmeteistkümnendal veebruaril hääletab FEM komisjon täiskogu veel ei teata, millal see toimub. nii, järgmine on vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis ja Tamas Mešerit saab sõna seitse minutit kokku. kui sa sellega toime tuleksid, oleks suurepärane. Some... ma üritan jah, ja siis saab komisjon oma tööga õigel ajal lõpetada. kõigepealt ma tahan tänada variraportööre ja kolleege, kes tegid väga palju väga tähtsaid muudatusettepanekuid ja ma räägin mõnedest nendest, aga mitte kõigist nendest, sest kokku on neid üsna palju. ja äh, ma jätan ka variraportööridele äh, ruumi sõna võtta. ma tänan kõikide muudatusettepanekute eest ja minu kolleeg ja mina mõtleme praegu, kuidas neid nüüd siin arvesse võtta ja koostame kompromisstekste. ja ootan kohtumist paari raportööridega nende kompromisside arutamiseks. on terve rida muudatusettepanekuid, mis laiendavad teksti erinevates suundades. ja teile võib-olla meenub minu sissejuhatuses, kui me esimest korda siin komisjonis seda teemat puudutasime, ma ütlesin, et ma tervitan kõiki märkusi, aga samas me ei saanud kõikides suundades minna oma eelnõus, sest teksti maht on lihtsalt piiratud. ma olen täiesti päri muudatusettepanekutega, aga osa lihtsalt struktuurilistel põhjustel peavad välja jääma, ruumipuudusel. aga me oleme täiesti ühel meelel, mis puudutab vaesust ja majapidamis kulude seisukohast, et see on väga keeruline probleem ja me ei, üldse ei tahtnud seda taandada millelegi väiksemale, see keerulisus vajab käsitlemist kõikides tema aspektides eraldi, eh, vähemasti lõigete raames, lõigete kaupa. ja paljud teist teavad, et rohelised on väga pühendunud subsidiaarsuse põhimõttele. me arvame, et on probleeme, mida on kõige parem lahendada liikmesriigi tasandil, koha peal ja need, mis nõuavad globaalseid eh, samme, nendega tuleb globaalselt tegeleda. nii et eh, jah, käsitlesime kõiki muudatusettepanekuid väga tähelepanelikult, mis äh, tuginesid sellele põhimõttele. ma usun, et meil siin sünnivad head kompromissid. suurepäraseid uusi ideid tuli kõikidelt variraportööridelt ja ma ei taha siin hakata lugeda äh, ette kõiki, aga kõigepealt sotsiaal eluase on üks peatähtsaid probleeme, tal on väga palju aspekte, äh, väga tähtis on, et ta oleks kättesaadav ja et sotsiaal elamud oleksid kvaliteetsed. ja see on avalik teenus paljude liikmesriikide jaoks oluline. kodutus samuti oluline teema, ehkki tehniliselt võib-olla ei kuulu see teema otseselt minu raporti äh, alla, aga seondub küll tihedalt raporti teemaga ja äh, need leibkonnad, kes on alla vaesuse piiri sunnitud elama, tihtipeale jäävad ka kodutuks, see on tihe seos siin. ja väga tähtis jälle probleem mõnedele liikmesriikidele. ja kutsume äh, ka tähelepanu pöörama sellele, et mõned muudatusettepanekud tähendavad seda, et tekst tuleb ümber paigutada ma palun äh, variraportööre olla kannatlikud, me katsume äh, kõige loogilisema paigutuse muudatusettepanekutele leida. see võtab aega. igatahes tänan kõiki variraportööre ja kolleege suurepärase töö eest, mida olete teinud. suur tänu. Äh, jah ma tean seda tekstide ümber äh, struktureerimise probleemi. aga nüüd saab kõigepealt sõna Laura Tšia. Äh, ta peab ära minema varsti, aga kõigepealt ma küsin, kas Arne Kiereke ja teised on nõus, et me Laural kõigepealt sõna anname. Äh, Laura Agea, palun Vi ringrazio per la disponibilità, ma come il collega Geri che sono impegnata anche nella delegazione. suur tänu. jah, ma pean AKV delegatsiooni minema, kähku lahkuma, aga kõigepealt ma tahan tänada kolleeg Tamast. tänan ka, et olid nii koostööaldis sellel väga tähtsal teemal. ja ma arvan, et et äh, meil sünnib siin väga tugev positsioon, ühtne positsioon siin meie komisjonis. jah, me teame väga hästi seda, et väga palju praegu toimub selle tekstiga, vaatame kõigepealt, millised kompromissid on koostatud ja siis arutame need läbi ja üks väga tähtis teema meie jaoks on energiakulude vähenemine ja e, e, ka kodututele elupaiga peavarju tagamine. me teame, et see on suur osa elanikkonnast, kellel ei ole elupaika, nii et et eh, see teema on meil südamel ja ka miinimumsissetuleku teema on meie jaoks väga oluline. ma usun, et töötame koos välja ühise nägemuse kõigest sellest. ma tänan. Claude Rollin. Merci président, donc effectivement euh, il euh, y, a, y a eu pas mal d'amendements, je tiens quand même à. suur tänu jah väga,, väga-väga palju oli muudatusettepanekuid ja ma tahan kõigepealt raportööri tänada suurepärase töö eest ja selle suure töö eest, mis tuleb ära teha. kompromissid tuleb läbi töötada ja meie anname omalt poolt selleks oma panuse. tähtis on, et me eh, tõesti üksmeelele jõuaksime ja väga eh, korrektselt oma teksti sõnastaksime jah, kindlasti arutame raportööriga, variraportööridega meie ettepanekuid edasi. üks tähtis teema meie jaoks on, et kus täpselt tuleb otsused langetada, milline on see õige tasand. alati on vaja täpselt ära määratleda eh, see tasand, et ei tekiks vastupidist olukorda. Sur les enjeux d'énergie qui sont des enjeux euh tegemist on loomulikult oluliste väljakutsetega, aga siis nüüd kõigepealt ligipääs veele, IKT-d ja nii edasi, tegemist on oluliste teemadega, me sooviksime raportit, mis oleks võimalikult konsensuslik, mitte et nüüd jah, algusest peale kohe kõik kokku lepime, ei seda mitte, aga kuna tegemist on väga olulise teemaga, siis me soovime kõige suuremat toetust nii siin komisjonis kui ka hiljem juba parlamendis laiemalt ja loomulikult meie soovime raportööriga selleks ka koostööd teha, tänan. jah, Juta Steinruck räägib meie tetrakumpulanaatri eest suur aitäh, hea kolleeg ei saanud täna siia tulla ja ta palus omalt poolt raportööri tänada, meie sotsiaaldemokraadid nõuavad, et iga inimene saaks miinimumsissetuleku ja saaks seeläbi juurdepääsu inimväärsetele inim-, elutingimustele. see aitaks võidelda ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ja me oleme oma muudatusettepanekutes selle ka niimoodi välja toonud, aga me ei tohi äh, Ehm, mitte ainult nendele tähelepanu pöörata, kellel tööd ei ole, kes on töötud, vaid ka nendele, kes käivad küll tööl, kuid on sellegipoolest vaesed. Ehm, eh, siin on väga palju inimesi, eh, üksikvanemad, eh, lesed, kroonilised haiged inimesed, tudengid ja nii edasi Eh, üle viiekümne miljoni inimese Euroopas eh, on mõjutatud eh, ka näiteks energiavaesusest ja sotsiaaldemokraadid tahavad, et kohalikul ja riiklikul ja Euroopa tasandil võetakse tarvitusele meetmeid, et energiavaesust vähendada. Euroopa Liidus meil on vaja vastavaid meetmeid selleks lisaks selle juurde ähm, kuulub ka üle-euroopaline raamistik võitlemaks äh, selle nähtuse vastu ähm, liiga kõrged äh, küte- ja elektrihinnad ei peaks tooma kaasa selle, et inimesed peaksid otsustama, kas sooja toa või äh, toidu ostmise vahel. me peame koguma parimaid näiteid selleks, et riiklikul tasandil ja mujal saaksime vajalikud meetmed ellu viia ja ähm, sotsiaalkorterite ehitamine on ka oluline teema, sellest on räägitud ka siin varasemalt äh, ja mitte keegi ei tohi kasinuspoliitika ohvri langeks, äh, äh, ohvriks langeda, sest sotsiaalpoliitika on ka oluline instrument selleks, et energiapoliitika kontekstis neid teha. suur aitäh ja nüüd ähm, Arne Köörike, palun. ja viimast korda võtan sõna, suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh ka raportöörile, kui me nüüd räägime Euroopast, Äh, ja Euroopa tähendusest ja lisandväärtusest, mida ta kodanikele peaks andma, siis oluline on see, et me ei räägime mitte ainult sellest, et äh, ettevõtted kasu saaksid. Ähm, ähm, minu jaoks on oluline see, et me jõuaksime perekondadeni. Äh, sageli liigne bürokraatia koormab nii ettevõtteid kui koduseid eelarveid ja mina tahaksin öelda, et perede vaesus ei tulene mitte ainult suurtest kulutustest. minu koduriigis on lapsed just vaesusriskis ja eh, see on just tingitud puudulikest sissetulekutest. kolme-nelja lapseline perekond eh, teeb väga palju ära eh, ja riik teeb väga palju ära ka nende jaoks, aga sageli paljudes riikides nende perede jaoks ei tehta peaaegu midagi ära ja mm, meie partei on pooldanud ähm, Saksamaal sellise ähm, lastekasvatuse nii-öelda palga sisseviimist, see on kogu ühiskonna hüvanguks ju seda peaks maandama nagu pensioneidki ja eh, see toob kasu kõigile meile siin Euroopas tulevikus ja mina usun, et eh, kui me vaatame seda raportit, eh, siis me peaksime seda teemat ka arutama selle raporti kontekstis, aitäh! aitäh! Enrique Kalešambomba. suur tänu, härra esimees suur aitäh tegelikult äh, kogu töö eest siin tervelt pärastlõunal ja suur aitäh ka raportöörile juba ette selle töö eest, mida ta tegema hakkab, siin on suur hulk muudatusettepanekuid, millega peab midagi peale hakkama, nüüd praegusel kellaajal üritan siin lühidalt teha. ootan huviga äh, kompromissmuudatusettepanekuid, ALDE muudatusettepanekute idee oli järgmine. soovime laiendada üldsegi aru saama sellest, mis on vaesus. vaesus on see, mille vastu võitleme sotsiaalpoliitikaga, sest et tööhõivega tegeleme ikkagi majanduspoliitikaga. nii et vaesus nüüd ja praegu on see, millest me räägime ja selle vastu võitleme sotsiaalpoliitikaga, loomulikult energiaalane vaesus ja meie jõupingutused on siin täiesti õiged, kuid vaesusesse panustavad mitmed teised tegurid, näiteks kui palju maksab üldse see, et oleks eluase või kui palju maksab laste harimine. nii et paljud muudatusettepanekud on selleks, et me räägiksime laiemalt teguritest, mis vaesust põhjustavad, me võiksime rääkida siin kõigepealt miinimum sissetulekust, jah, mida siis kohaldada nüüd igale riigile me võime rääkida vaesusest jah, ja vaesusest laste hulgas või vaesusest eh, toidupuuduse mõttes või nii edasi, aga vaesus on vaesus, nii et vahet ei ole. ja siin ongi üks väga oluline ähm, punkt, just nimelt see, millest ma rääkisin, on ka mitmeid teisi olulisi aspekte. aga vaesus äh, ei äh, tähenda vaid, et me peame rääkima siin energiaalasest äh, vaesusest või millestki konkreetsest, me peame lõppkokkuvõttes jõudma ikkagi selle, ikkagi selleni, et meil oleks äh, miinimumsissetulek iga pereliikme kohta tagatud. ja kindlasti on siin mitmeid selliseid küsimusi, mille juurde tuleme kompromissettepanekute äh, juures juba tagasi. suur aitäh ja nüüd veel komisjoni esindaja Äh, härra Kristof Marchal-Dombra, kas teil on soovi sõna võtta? tundub, et on soovi. jaa, tõesti. ja komisjon tänab kõiki äh, selle teemaga tegelejaid ja loomulikult äh, kõigepealt tahtsin öelda, et me tervitame sotsiaalse hõlvatuse algat-, muudatusi. Need on ära toodud ka hiljutises teatises Majandus- ja Rahandusliidu lõpuleviimise sammud nende hulgas on ka Euroopa sotsiaalõiguse harta väljatöötamine, suurem tähelepanu sotsiaalsele õigusele, uue, uutes makromajanduslikes kohandusprogrammides, aitäh! suur aitäh, see oli üks lühemaid sõnavõtte siin, suur aitäh selle eest! ja nüüd enne, kui kõik lahkuvad, tahaksin ma öelda, et kell kaheksateist kolmkümmend leiab meil aset väike kokteili vastuvõtt äh, kolmanda korruse äh, saalis, nii et äh, olete kõik teretulnud ja kõik kes äh, koordinaatorite koosolekul ei osale, teid palun võimalikult kiiresti saalist lahkuda. sekretäriaat äh, on äh, esitanud komisjoni päevakorra ja ka koordinaatorite koosoleku päevakorra ja mõlemad näevad välja väga tihedad, tuleb tegutseda väga äh, koordineeritult ja tõhusalt ja seetõttu palun hästi kiiresti äh, nüüd äh, siin saalis kord tagada, mitte siia kuuluvad inimesed peaksid nüüd lahkuma, et saaksime tööga alustada. kõigile, keda ma nüüd rohkem ei näe lähiajal, soovin kena eesootavat puhkust ja me kohtume uuesti jaanuari alguses komisjoni koosoleku vormis.